okay, everybody. niisiis, äh, me alustame istungit. ja kui me liiga kiiresti päevakorraga edasi jõuame, siis võime teha ju pausi enne hääletust. kõigepealt, kas me võime päevakorra kinnitada, kas keegi soovib teha muudatusi, keegi ei soovi muudatusi teha. niisiis lähen juhataja teadaannete juurde äh, tegemist on väga oluliste teadaannetega, annan teile aru, Äh, mis siis äh, kolmepoolsetel kohtumistel on toimunud. viimasest äh, ettekandest saadik on toimunud üsna palju kolmepoolseid kohtumisi, kõigepealt riikliku raamatupidamise osa, raamatupidamise arvestuse osas. teisel juunil toimus meil teine triloog, me saavutasime üsna suurt edu, väga palju kompromisse just ja lisa A nüüd juba peaaegu suletud ja järgmine triloog peaks siis toimumas kahekümne esimesel või kahekümne teisel juunil ja seal keskendutakse siis lisale B Omnibus kaks direktiiv, äh, kolmepoolsed kohtumised äh, äh, on viinud mõningaste edusammudeni, selle nädala alguses toimus üks triloog, aga kokkulepe peamises osas, nimelt et viia Solventsus kaks vastavusse uue Euroopa määrusega, seda kokkulepet ei ole veel saavutatud, komisjoni seisukoht on väga piirav reguleerivate tehniliste standardite osas Äh, kuigi teistes õigusaktides on selliste standardite osas kokku lepitud. ummikust väljapääsemiseks on komisjon kutsutud kahekümnendal juunil toimuvale triloogile ja lahendamata küsimused on veel ka põhjenduspunkt riigivõla osas äh, äh, vastavustabelit või kompromiss selles osas ning pikaajaliste tagatiste teema ja pikaajalised investeeringud samuti toimus sellel nädalal esimene triloog eh, Euroopa riskikapitalide fondide osas ja sotsiaalettevõtluse osas, sotsiaalsete ettevõtete osas. see toimus siis neljandal juunil ja need triloogid toimuvad siis ühiselt, eh, sellepärast et kaks teemat kattuvad. esimene arvamuste vahetus Äh, äh, siis selle käigus me võrdlesime EKONi ja nõukogu muudatusettepanekuid, saavutasime üsna häid edusamme ja Strasbourgi siis kaheteistkümnendal juunil toimub järgmine triloog. sellel nädalal oli meil ka äh, kaks triloogi ja täna pärastlõunal kolmas, mis puudutab kapitalinõuete direktiivi töö on olnud väga pingeline, me oleme teinud edusamme, vaatame endiselt läbi direktiivi, aga Äh, oleme juba jõudnud ka ettepanekute koostamise faasi vastuolulistes küsimustes ja jõudnud kokkuleppele vähem vastuolulistes küsimustes. niisiis, töö ka selles vallas jätkub ja palju äh, uusi trilooge on siis ees, sealhulgas siis ka täna pärastlõunal ja veel järgmisel nädalal Strasbourgis. nii palju siis triloogidest. ma arvan, et äh, ma Äh, tahaksin öelda ka seda, et minu tähelepanu on äh, juhtitud sellele, et me saame üsna eksootilisi äh, meile mõningatelt lobirühmadelt ja sealhulgas ka videosid, mis mõnede saadikute arvates on väga erialised. Sven, kas sa soovisid midagi öelda? jah. ma tahtsin öelda, et selliste äh, Äh, elektrooniliste kaartide saatmine äh, selliste elektrooniliste sõnumite ja audiosõnumite saatmine läheb liiga kaugele. mul ei ole mitte midagi selle vastu, et mulle saadetakse asju meilivormis lihtsalt niimoodi paberil, äh, aga ma arvan, et ka teised saadikud on saanud selliseid veidraid videosõnumeid ma arvan, et me tulevikus siis ikkagi piirduksime pabersõnumitega, mille me saame minema visata, meil ei ole seda audiovisuaalset rämpsu vaja. ma arvan, et ka teised kolleegid on selliseid sõnumeid saanud, aga ma leian, et sellised soovimatud rämps eh, meilid ei aita meil kuhugi jõuda. jah, me loodame, et Keskkonnakomisjon võib-olla koostab resolutsiooni sellel teemal Läheme nüüd kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab äh, mõttevahetust äh, sellise väikese direktiivi osa, äh, osas, mis aitaks siis kuupäevi ühtlustada ja see ühtlustamine oleks vajalik, et me saaksime jätkata tööd Omnibus kaks direktiiviga Äh, ilma et meil tekiks selline tühik, kus mitte ükski õigusakt äh, ei kehti kindlustuse vallas. mina olen raportöör äh, sellepärast, et me koostame seda arvamust siis lihtsustatud menetluse korras, selleks, et vältida õiguslikku vaakumit kus ähm, Omnibus kaks direktiiv avaldatakse pärast kolmekümne esimest oktoobrit kaks tuhat kaksteist, teeb komisjon ettepaneku edasi lükata Solventsus kahe rakendus kuupäeva äh, siis äh, kolmekümnendale juunile kaks tuhat kolmteist ning äh, rakenduskuupäeva siis esimesele jaanuarile kaks tuhat neliteist ja nende kuupäevade osas on kokku lepitud siis ka Omnibus kahe triloogide käigus nagu ma ütlesin, selleks, et me saaksime vältida olukorda, kus äh, olemasolev direktiiv veel ei kehti ja uut direktiivi veel ei ole, tuleb meil neid kuupäevi muuta. nii et, et äh, tegemist, nii et, et Äh, äh, dire-, äh, selles osas me oleme kokku leppinud koordinaatoritega ja Omnibus kahe läbirääkimismeeskonnaga. nii et, et me kiidame selle heaks ilma muudatusettepanekuga, aga siis kohustuslik on, et ma selle teema siin tõstatan, juhul kui keegi soovib kommenteerida. Burkhardt, kes on meie raportöör Omnibus kahe osas, ei ole siin, aga me oleme triloogi käigus seda asja juba arutanud niisiis, me kasutame reegel neljakümne kuue äh, menetlust. ei, keegi ei soovi sellel teemal sõna võtta, siis teeme nii, nagu ma ütlesin, niimoodi me lihtsalt hoiame ära õigusliku äh, vaakumi tekke ja nüüd oleme jõudnud siis neljanda päevakorrapunktini, see on edasi lükatud. Äh, see oleks muidu olnud esimene Äh, siis teema, mis puudutab krediidireitingu agentuuri ja nüüd ei jää meil muud üle, kui oodata, et kõik kohale jõuavad, nii et, et meil on nüüd väike vaheaeg, enne kui alume hääletama. vaheaeg on umbes kümme minutit. okay, if you can take... niisiis, äh, palun istuge oma kohtadele, siis ma saan näha, kas meid on siin piisaval arvul kohal ja kas me saame alustada häälestust. Äh, pange ka oma kaardid hääletusmasinasse, siis me saame teha kontrollhääletuse. Just remember to take these. Okay, have you, have you got your cards plugged in? Can kas teil on kaardid masinas, teeme kontrollhääletuse. Right, happy buttons to be pressed. niisiis, palun vajutage nuppe. ainult kakskümmend kaheksa saadikut on kohal Thirty-nine or something? Twenty-nine. Twenty-nine. I, I, I understood twenty-nine. That's... Mm. Oh, we've got 32 now kolmkümmend kaks, asi läheb paremaks, kolmkümmend kolm. Right, come on, press your buttons to make sure. palun vajutage nuppe. kolmkümmend neli kaarti on sees ja kakskümmend üheksa, nüüd on kolmkümmend viis kaarti sees ja kolmkümmend üks on nuppu vajutanud. So we still got four niisiis, neli kaarti on veel sees, aga keegi ei ole veel valinud. kui Rahvapartei on see, kes ei ole vajutanud, siis on asi korras. kui eh, keegi, ma ütlen seda sellepärast, et kui keegi on vajutanud nuppu ja selgub, et tegelikult ei ole, siis on midagi lahti ju. There are still three, three kolm kaarti on endiselt sees, mille omanikud ei ole veel nuppu vajutanud. Yeah, but I wonder where it is though. I mean, it... Okay. There's only one. niisiis, üks on veel, kes ei ole. kolmkümmend kuus sees ja kolmkümmend kuus on nuppu vajutanud. ma tean, et kui ma teile pidevalt pinda käin, siis te lõpuks teete, mis ma tahan niisiis. Right, okei okay,, we are, we are ready, we are ready. Äh, oleme siis valmis alustama. kõigepealt Antolin Sanchez Presedo raport, äh, mis puudutab elamu kinnisvaraga seotud krediidilepinguid, kas kõik on valmis? I think Antolin. Antolin, ma arvan, et me peame alustama Antolin, me alustame sinu raportiga, niisiis kõigepealt siis äh, IMCO üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, Jüri üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss B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 nüüd läheme kompromiss D juurde, mis on leheküljel viis. niisiis, kompromiss D, kas kõik on selle üles leidnud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss AK, mis on leheküljel kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, üks. see on siis järgmisel leheküljel niisiis, äh, tegemist on äh, kompromissidega, teie tekstis ütleb äh, suuline muudatus, aga kuna enamus fraktsioone on poolt, siis nad on muutunud kompromissideks ja kõigepealt hääletame kompromissi G ja siis kompromissi G2, mis on siis lisand. kõigepealt kompromiss G, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss G kaks poolt. ja see on see osa, mis oli suuline muudatus, aga nüüd on see kompromiss G kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss H leheküljel seitseteist kõik need roosad asjad äh, on IMCO pädevuses ja lähevad automaatselt läbi. niisiis, hääletame nüüd kompromissi H ja kõigepealt meil on siin suuline muudatusettepanek. niisiis, kõigepealt suuline muudatus, äh, kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud ja nüüd kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss I, mis on leheküljel kakskümmend üks. jätame siis kõik need roosad asjad vahele, mis on IMCO pädevuses ja siin on jällegi meil eh, eh, tegu kompromissiga, kus suulised muudatused on saanud osaks, jah kuuendaks osaks kompromissist. niisiis, see, mis enne oli suuline muudatus, saab nüüd kompromissi kuuendaks osaks, aga sõnastus on sama. ja hääletame neid siis järjekorras nagu kuut osa. kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et tagasi lükatud, aga ma arvan, et parem oleks, kui me kontrollime teist osa. and jah, see on tagasi lükatud, seitseteist poolt, kakskümmend üks vastu. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime ka seda, sest tulemus oli selline tasavägine. kas kõik on hääletanud, aitäh ja see on vastu võetud kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, nii et ähm, vastupidine tulemus. ja nüüd äh, neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ähm, kontrollime ka seda. Te võiksite hääletada kogu aeg ühtemoodi kas kõik on hääletanud? üks inimene veel ei ole, nii nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud, seitseteist poolt ja kakskümmend vastu. viies osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kuues osa, mis oli enne suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. niisiis kuues osa, elektrooniline kontroll kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist poolt ja kakskümmend kaks vastu. nii et, et ma tõlgendasin siin tulemusi valesti ja nüüd nelisada üheksakümmend kaks leheküljel kolmkümmend muudatus nelisada üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu?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 esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime, kui soovite, niisiis kontrollime teist osa kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu, see on tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka kolmandat osa. niisiis, kolmas osa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kaheksateist poolt ja kakskümmend vastu. ja neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss N, see on leheküljel nelikümmend kolm. kas te olete sinna jõudnud? kõigepealt on siin suuline muudatus ja siis kolm osa ja selles järjekorras ka hääletame, nii et, et kõigepealt siis suuline muudatus, millega lisatakse äh, otsuse, äh, krediidiotsuse langetamise protsess, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sellepärast et tulemus oli jällegi tasavägine. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kuusteist poolt ja kakskümmend üks vastu. nüüd esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmandat osa, mulle tundub, et lükati tagasi. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud kaheksateist poolt ja kakskümmend vastu. nüüd kompromiss O, mis on leheküljel nelikümmend neli. niisiis, järgmise lehekülg nelikümmend neli ja kõigepealt on meil siin suuline muudatus, millega asendatakse viimane lause, kes on suulise muudatuse poolt, vastu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 kolm osa on. Do you, do you want me to read out? kas te tahate, et ma loeksin, et saalist öeldakse, et ainult kaks osa on. ei, ei, kolm osa on, ma loen nad ette. esimene osa mida me juba hääletasime, siis teine osa, mis ütleb, et liikmesriigid võivad keerata äh, terminite äh, nõuanne, nõudlik, sõltumatu nõunik äh, ja nõnda edasi kasutamine kuni sõnadeni osutada nõuandeteenuseid ja siis on meil kolmas osa kus öeldakse, et liikmesriigid lubavad kasutada terminit sõltumatu nõustaja ainult siis, kui laenuandjad ja agendid ja nõnda edasi Äh, saavad, ei ole tasustatud. Äh, seda kolmandat osa ei ole meie hääletusnimekirjas. Äh, kas see on sinna täna hommikul lisatud? see oli, see oli eelmise, eelmise, meil ei ole siin märku antud, kuidas me peame hääletama. kui teil on vaja nõu pidada kõigepealt me peame teise, teise osa ära kontrollima. jah, me kontrollime teise osa, aga kui te tahate enne kolmandat osa veel konsulteerida, siis te võite seda teha. niisiis, kas teil on nüüd tekst olemas? niisiis, kõigepealt äh, teine osa. kontrollime teist osa. hästi. niisiis, esimene osa oli korras, kontrollime nüüd teist osa kas kõik on hääletanud teise osa üle? hästi, hääletus on lõppenud. ja see on nüüd tagasi lükatud seitseteist poolt ja kakskümmend vastu. ja nüüd kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss R leheküljel nelikümmend üheksa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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss R kolm. see on järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, muudatus sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss D leheküljel viiskümmend viis kõigepealt suuline muudatus Rahvaparteilt ja seda toetab ALDE, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksik V leheküljel viiskümmend seitse ja alustame jällegi suulise muudatusega, mida toetab Rahvapartei ja ALDE, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kogu kompromiss, kompromiss kaksik V tervikuna, kes on poolt? Äh, see ei ole osade kaupa, siin on äh, jah, lõiked välja toodud, aga see, need ei ole osad. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss järgmisel lehel, jah. lehekülg viiskümmend kaheksa, kompromiss AA. kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd sada viiskümmend kuus järgmisel leheküljel. kontrollime teist osa, kui soovite. see oli tagasi lükatud, aga võib-olla keegi tegi vea, niisiis kompromissi AA teine osa, kontroll. <laughs> Right, okay. Simply <laughs> voted. Okay hääletus on lõppenud ja see on selgelt tagasi lükatud, neliteist poolt, kakskümmend kaks vastu. I think you are having too much fun in the front row here. ma arvan, et siin esimeses reas olijatel on liiga lõbus. nüüd üritame hääletada muudatust sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda sada viiskümmend kuus, kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend poolt ja kuusteist vastu. kompromiss AB, kõigepealt suuline muudatus. kes on poolt? vastu? erapooletud? suuline muudatus on tagasi lükatud ja nüüd kompromiss AB, nii nagu ta oli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss AC, see on järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AD muudatus seitse, kaks, kuus, kas seda peab hääletama? niisiis, minu hääletusnimekiri on vale. nüüd hääletame muudatust seitsesada kakskümmend kuus ja teisi ka, mis on kustutamised, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend langeb ära ja nüüd IMCO sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Andreas, ma arvan, et sa toetad Imkot, jah? kompromiss AD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme äh, saja kuuekümne viie juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime, sada kuuskümmend viis. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kuusteist poolt ja üheksateist vastu. IMCO sada neliteist, esimene osa ainult, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsesada kolmkümmend ja juuri viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsesada kolmkümmend üks ja need teised sarnased kõik, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsesada kolmkümmend neli langeb ära, seitsesada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime. niisiis seitsesada kolmkümmend kuus ja IMCO sada viisteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist poolt ja kakskümmend vastu. nüüd eh, seitsesada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss AE, see on järgmisel leheküljel. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd IMCO sada kakskümmend kaks, see on järgmise lehekülje lõpus kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime, kui soovite. IMCO sada kakskümmend kaks, lehekülje kuuskümmend kolm lõpus minu hääletusnimekirjas oot-oot-oot, üks hetk. oot-oot, see langeb üldse ära, nii et, et see on juba ära langenud. aga me lükkasime selle tagasi, nii et, et vahet pole nüüd äh, seitsesada kuuskümmend neli, muudatus seitsesada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsesada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime seitsesada kuuskümmend viis me kontrollime seitsesada kuuskümmend viit, see langeb ära kaheksateist poolt, kaheksateist vastu. IMCO sada kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja see on sama kui IMCO ja Jüri muudatused, nüüd kompromiss AF kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss C kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsesada kuuskümmend kaheksa leheküljel seitsekümmend. kas ma jätsin midagi vahele? Because these are all linked to the... It's in their voting list. Okay, right, this is, this is one of these compli-... Äh, tegemist on nüüd sellise keerulise asjaga, kui kompromiss C võeti vastu, kus kompromissidega R, H, Q, G, M ja N, siis me läheme muudatuse seitsesada kuuskümmend kaheksa juurde ja ei hääleta kompromissi R, sellepärast et seda me hääletame ainult siis, kui mõni muud nendest äh, loetletavast ei võetud vastu. nii et siis seitsesada kuuskümmend kaheksa leheküljel seitsekümmend. härra Kosessa ma ei ole käinud polüteenikumis, mul on üks küsimus. Eh, eh, nimelt lehekülg kuuskümmend kuus, siin on meil kompromiss H, eh, see on automaatselt vastu võetud, kui kompromiss H on vastu võetud. selle, sellest ma ei saa aru. hästi ma võin selgitada, milles on asi. kui te suudate seda seletada, siis see on tõesti ime. Ühendkuningriigist peab olema pärit, et olla võimeline seletama, ütleb härra Kiigold see tähendab seda, et kompromiss H sisaldas nii artikleid kui ka põhjenduspunkte ja me oleme need põhjenduspunktid juba ära hääletanud ja need ei ole tegelikult üldse äh, hääletusnimekirjast välja jäetud, vaid nad on endiselt kirjas siin põhjenduspunktide all, aga kompromissis H me nad juba hääletasime ära, nii et, et meil ei ole neid vaja enam üle hääletada, sest kompromiss H võeti väga, väga hea, et me ei näita äh, hääletusnimekirja oma kaaskodanikele, sest muidu nad võib-olla tahaksid tõesti teada, mis siin Euroopas toimub. Antonin. tahaksin äh, seda punkti selgitada. Äh, see millele me viitasime kui kompromissile C, seal on terve definitsioonide nimekiri mis me võtsime vastu. nii et, et nad on seal kõik sees ja viited on olemas kõigile erinevatele definitsioonidele ja asja mõte oli, et me äh, paneme kõik definitsioonid ühte kohta kokku. see tekst oleks sidus ja sellepärast see asi näebki nii suur ja põhjalik välja, sest me üritasime kõike hõlmata. hästi jah, äh, kõik on hästi, me siin üritasime olla läbipaistvad ja nüüd üritame siis hääletada muudatust seitsesada kuuskümmend kaheksa. niisiis, seitsesada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? lehekülg seitsekümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud? vastu võetud? sada kakskümmend kuus imkolt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AG, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd AA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd AH järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss B. siin on meil uus eraldi hääletus, loen selle ette, juhuks kui teil seda ei ole. esimene osa on siis puudutab põhjenduspunkti kaheksa viimast lauset, mis on, et see direktiiv peab seetõttu kehtima laenud, äh, tarbijalaenu tagatistele, liikmesriikidel peaks olema võimalus laiendada seda ulatust ka äh, Äh, füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes ei ole tarbijad, näiteks mikroettevõtetele, nagu defineeritud komisjoni soovituses kaks tuhat kolm, kaldkriips kolmsada kuuskümmend üks, kuuendast maist kaks tuhat kolm, mis puudutab siis mikro, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete definitsiooni ning teine osa on siis ülejääk kas te saite aru? esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa siis ülejäänud põhjenduspunktist, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss C. see on järgmisel leheküljel. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss A J kes on poolt? ai, enne tuleb ai-d hääletada. nii, ai. Äh, niisiis ai, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd aj, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss IHN ja kaksik V. kompromisside kompromiss on see jah, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss AB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AK, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd äh, veel kompromisside kompromiss äh, EFGS. aa, selgub, et see on juba vastu võetud automaatselt. see on siis ennast ise vastuvõttev kompromisside kompromiss ma arvan, et variraportöörid saavad aru, mis toimub, härra Kiigold. asi on väga lihtne äh, kapitalinõuete kolmandas telekriivis me olime liiga keeruliste pakendatud toodete vastu, kahjuks meie muudatused lükati tagasi ja nüüd on meil siis pakendamise, pakendamise, pakendamine. aga võib-olla siis äh, kapitalinõuete viienda, kuuenda või seitsmenda väljaandega me selle asja parandame. niisiis äh, Te, tegemist on muudatusega, mis on vastu võetud. Antolin eh, näe, saab aru, et asjad on õiged, jah. nüüd kompromiss I, see on järgmisel leheküljel. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K on automaatselt vastu võetud, kui K võeti vastu Äh, meil on siin praegu tegemist äh, põhjenduspunktidega. niisiis, see on vastu võetud. Okay, no, come on, let's, let's, let's, let's uh, hold it together. Compromise. niisiis, äh, kompromiss L on see, mida me peame hääletama. kes on poolt? kas me saame siin äh, hääletada osade kaupa, küsib härra Kiigold. niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? nii. nüüd äh, ennast ise vastu võttev põhjenduspunkt jällegi. ja kompromiss O nüüd <laughs> Madame le Président, j'ai l'impression que si cette séance mul on tunne, et kui seda seanssi üle kantakse, siis hakatakse seda aastate jooksul pidevalt meie rahvustelevisioonides näitama. sellepärast selline pilt Euroopa Parlamendist ei ole ükskord küll ideaalne uh.. Look, if you put me on YouTube, I am in real äh, kui te mind nüüd Youtube'i üles riputate, siis ma olen tõesti hädas. ma nüüd ei näe enam hääletusnimekirja, aga meil on nüüd kompromiss O, mis on ennast ise juba vastu võtnud. niisiis kompromiss N ka, need on, ka see kompromiss on ennast ise vastu võtnud. näib, et tegemist on juba veel kauplemisega Compromise M-s automatic. kompromiss M on ka automaatselt ennast ise vastu võtnud. niisiis. sama kehtib kompromiss B kohta. järgmine, mida me peaksime hääletama, on AF. Äh, ma, meil on siin nüüd kaks kompromissi M, mis katavad erinevaid muudatusi. The next one they need to vote is at the bottom of page 83. Okay. Well, hang on. Can we, can we just clarify compromise M? Is there a pro- äh, teeme asja kompromissiga M selgeks, kas siin on mingeid probleeme, Antolin? vaatame siis seda kompromissi M. ma üritan teile selgitada, mis juhtus. Äh, mina esitasin Äh, äh, gruppi põhjenduspunkte ja, ja artiklid eraldi ja seetõttu ongi teil siin äh, M kahes osas. aga kõik nad on heaks kiidetud. nii et, et te näete, et need kompromissid ja põhjenduspunktid käivad kokku nii et, et me võime need asjad äh, heaks kiita, sellepärast et äh, kõik heaks kiidetud artiklid omavad äh, vastavaid põhjenduspunkte. ma olen siin lihtsalt üritanud rõhuda järjepidevusele, sellepärast et artiklid peavad oma põhjenduspunktidega koos käima niisiis näib, et kõik kuni kompromissini AF mis on lehekülje kaheksakümmend kolm lõpus, on põhjenduspunktid, mis vastavad artiklitele ja on juba vastu võetud, kui me hääletasime neid artikleid. nii et, et eh, saame kohe minna kaheksakümne kolmanda lehekülje lõppu ja kompromissi AF juurde. niisiis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, saame hääletada tekst, tervet teksti muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt. me hääletame siis teksti muudetud kujul. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kolm vastu ja üks erapooletu ja nüüd elektrooniliselt hääletame ka õigusloome ettepanekut tervikuna. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja kolmkümmend viis poolt, kaks vastu ja kaks erapooletut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 et meil on nüüd väga taltsas hääletusnimekiri vaja läbi võtta, tegemist on äh, Theodor Stolojani arvamuse projektiga, mis puudutab tarbijakrediidilepinguid käsitlevat direktiivi. kas kõik on valmis hääletama? alustame nüüd hääletamisega, siis kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu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 ja nüüd äh, läheme edasi äh, muudatusettepaneku kuusteist juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas seitseteist on sama? Äh, seitseteist oli samasugune, nüüd siis muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd esialgne tekst langeb ära, jah. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend poolthäält, seitseteist vastuhäält. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kolm. tegemist on suulise muudatusettepanekuga ehm, suuline muudatusettepanek kõigepealt Äh, mis puudutab muudatusettepanekut kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd siis äh, muudatusettepanek äh, tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd me liigume edasi muudatusettepaneku kakskümmend neli juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend seitse, poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, hääletame elektrooniliselt äh, kogu teksti parandatud kujul. hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? kolmkümmend kaheksa poolthäält, ja mitte keegi vastu ei hääletanud, erapooletuid ka ei olnud ja seetõttu Theodor äh,, väga tubli töö. ja ongi kõik. järgmine koosolek leiab aset esmaspäeval, üheteistkümnendal juunil.